ja ma eeldan, et tegemist ei ole viimase korraga sugugi, kus me Mercosurist äh, äh, antud mandaadi ajal veel räägime. härra president, härra volinik, ma olen ka sama veendunud selles. aga praeguseks on siis ühisarutelu Mercosuri osas siiski lõppenud ja lähemegi sujuvalt edasi. järgmine päevakorrapunkt äh,. Alenka Teki raport kalandus- ja vesiviljelustoodete impo-, juhtimise korra kohta Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika tulevast rolli si reformi silmas pidades. sõna saabki kohe härra Kadek. proua volinik, härra volinik, kallid kolleegid üheks selle raporti peamiseks ideeks on see, et tuleb jõuda kooskõlastatuseni ühise kaubanduspoliitika ja ühise kalanduspoliitika vahel sellest lähtudes me saame ainult rõõmu tunda selle üle, et täna on komisjoni ridades nii kalandusvolinik, meie tavaline äh, läbirääkimisküsimustes ning ka kaubandusvolinik härra de Kürt. nii et kaks volinikku ühe raporti osas, milline au! lubage mul siiski Äh, pidada üllatavaks ja meelitavaks mõnes mõttes sellist äh, kahekordset esindatust komisjoni poolt, mis on päris ebatavaline. nüüd aga raporti juurde. Äh, kalandus- ja vesiviljetlustooted kolmandatest riikidest, mis ei eksporditakse Euroopa Liitu ulatuvad kuuekümne protsendini kogu äh, tarbitavast, äh, tarbitavatest toodetest ja see on murettekitav ning see tuleneb kahest nähtusest. esmalt on ühenduse tootmine vähenenud, teisalt jällegi on üha enam avatud ühenduse turgu impordile, seda läbi kaubanduspoliitika, mida veab komisjon juba viimased kümme aastat taolised arengud on tekitanud raskusi ühenduse kaluritele, kes äh, paradoksaalselt ei suuda piisavalt kõrge hinna eest maha müüa oma saaki, olgugi et äh, me ei suuda enamuse juhtudel äh, piisavalt püüda. meil on olemas oma sotsiaalsed äh, sanitaar- ja keskkonnanõuded, aga me näeme, et tegelikult samad reeglid ei kehti massiliselt sisse toodud toodetele kolmandatest riikidest. mängus on siin lihtsalt Euroopa ühe sektori ellujäämine, jätkusuutlik kalandus, mis tagab meile kõrge kvaliteediga ja äh, kindlalt äh, toiduaineid ning samuti puudutab see meie rannikualade eluviisi. Euroopa kalanduse ellujäämine ei ole küsimus, mille üle saab läbi rääkida. me nõuame esmalt seda, et Euroopa Liit tagaks äh, tariifse kaitse kalandus- ja vesiviljelustoodete osas, mis võimaldab ka teatud erilepinguid äh, jõus pidada äh, kolmandate riikidega nagu arenguriigid ning samuti tuleb kinni pidada WTO äh, reeglitest, mis puudutab ähm, üleminekutööstusi. me räägime siin Šveitsi, Šveitsi valemist tundlike toodete puhul. samuti, mis puudutab Äh, soodusleppeid, siis, siis meil on äh, olemas äh, väga karmid nõuded keskkonna, sanitaar- ning tarbijakaitse osas. mis puudutab vesiviljelus- ja kalandustoodete läbirääkimisi, siis me nõuame samuti, et kohal oleksid nii kalandus- kui ka kaubandusvolinik. see võimaldab paremini arvestada kalanduse ja vesiviljeluse eripäradega mulle tundub, et äh, hetk on õige, et on niivõrd äh, sisulist arutelu neis küsimustes pidada. Äh, meil on käimas kalanduspoliitika osas oluline reform, samuti WTO-s me näeme, et tuhavoor on liiva jooksmas. komisjon oli valmis siin mitmeidki samme astuma Euroopa Liidu nimel volinik De Kürk, kes täna siin viibib, tema eestvedamisel on kom-, komisjon alustanud äh, avalikku konsultatsiooni välja töötamaks uued üldsuunised ühise kaubanduspoliitika osas strateegia kaks tuhat kakskümmend raames. Euroopa Parlament on nüüdsest kaasotsustaja nii kaubanduspoliitika kui ka kalanduspoliitika osas ning äh, igastahes kavatseb oma hääle kuuldavale tuua ning äh, nõuab, et tema õigustest kinni peetaks. see algab sellega, et äh, nii nõukogu kui komisjon peavad arvestama ka käesolevas raportis sisalduvaid soovitusi. me pöörame väga suurt tähelepanu järgnevatel kuudel ja isiklikult äh, Äh, ma jätkan ka selle teemaga, suur aitäh! aitäh, härra Kadek! ja tervitan volinik Tamanakit ja palun, teil on sõna. First... aitäh, härra Tamanakit, kõigepealt tahan tänada härra Kadeki ja neid erinevaid komisjone kes on äh, algatanud selle omaalgatusliku raporti, te olete lugenud, et äh, kalanduspoliitika roheline raamat ei pööranud piisavalt tähelepanu nendele teemadele, mille te tõstatasite. minu eesmärgiks on täna kinnitada, et komisjon tahab, töötab selle nimel, et võtta arvesse kõiki neid poliitikaid, mis äh, mõjutavad kalanduspoliitika reformi. nagu te olete juba öelnud, selle reformi eesmärgiks on peatada see negatiivne spiraal, milles me praegu oleme. meil on kalandussektor, mis ei ole ökoloogiliselt jätkusuutlik ega majanduslikult eriti edukalt toime tulev. me vajame jõulisi öö, äh, kalandusettevõtteid, mis kasutavad jätkusuutlikke ressursse, samas võimaldatakse kalameestel, nende perekondadel ja sellega seotud kogukondadel äh, saada majanduslikku tulu, äh, mõistlikku majanduslikku tulu nende tegevuse eest, me peame silmad lahti tegema reaalsuse ees turul nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil, nii praegusel hetkel kui tulevikus. mõistan teie muret, mis puudutab ebaõiglast konkurentsit kolmandatest riikidest ning ühtsete reeglite puudumist, mis puudutab sotsiaalseid tingimusi, keskkonda, jätkusuutlikkuse nõudeid, tervisekaitset. jagan teiega, et sama muret on väljendanud kõik liikmesmaad, kes sõna võtsid viimal, võtsid sõna viimasel Põllumajandus- ja Kalandusnõukogul. siin meil va-, vajame me arvest. sel ajal, kui meie muudame reegleid Euroopa kalanduse jaoks, Euroopa kalanduspoliitika raames, on kõige suuremaks väljakutseks just nimelt see, et teeme oma parima ühtsete mängureeglite kehtestamiseks kõikide nende toodete suhtes, mida Euroopa Liitu tuuakse selles mõttes näiteks peaksime töötama kõik käsikäes selleks, et täielikult ja tõhusalt rakendada oma seadusandlust, et võidelda, võidelda ebaseadusliku, reguleerimata ja registreerimata kalandusega. me oleme jätkuvalt pühendanud selle, sellele, et hea merendus ja kalanduspoliitika järelevalvet teostavad kõik meie partnerid ja jälgitakse nende käitumist nii keskkonnakaitse kui sotsiaaltingimuste täitmise mõttes. ma väga tugevalt toetan teie nõuet, et meie poliitikad peaksid olema rohkem kooskõlas. peame töötama koos globaalselt äh, selleks, et asjale läheneda integreeritult. kaks kolmandikku kaladest, mida Euroopas tarbitakse, on juba imporditud selleks, et tagada äh, piisavalt toormaterjali meie töötlemistööstusele ja õiglast hinda meie tarbijatele, kuid kolmandik Euroopa Liidu turust äh,, seda varustab Euroopa Liidu sektor, mis annab töökohti ning see on osa sotsia-, äh, Euroopa mitmete regioona, regioonide sotsiaalsest maastikust. jah, me vajame tõsiselt äh, Euroopa kalanduspoliitika reformi, kuid integreeritud poliitika peab arvesse võtma kogu Euroopa kalandussektori kompleksset olukorda. ootan huviga tihedat koostööd kolleegide Kuhtiga, selleks et tagada vajalikku aega ja võimalust teha neid korrektsioone, mida on vaja, arvestades praegust käimasolevat kalandusreformi. viidates WTO läbirääkimistele, pöörame erilist tähelepanu jätkuvatele aruteludele dotatsioonide suhtes meie seisukoht on, et me peame alati saama toetada keskkonnasõbralikke ja innovatiivseid algatusi, mida on käivitanud meie liikmesmaad. mis puudutab turunduspoliitika ülevaatamist, siis olen nõus projekti raportiga, et uus Euroopa kalanduspoliitika äh, projekt peaks äh, üle vaatama Euroopa kalanduse ühisturu. see peaks esindama tootjaorganisatsioone nii et nad saaks paremini äh, vastata nõudlusele nii kvaliteedi kui mahtude suhtes. samuti tagada äh, stabiilsed tarned, nii et oleks tagatud ka piisav äh, informatsioon tarbijatele. see puudutab märgistust, tarbijad tahavad teada rohkem selle, nende mereandide kohta, mida nad söövad, kus see kala püüti või kasvatati, kas tooted vastavad keskkonnanõuetele ja kas neid on püütud jätkusuutlikul moel. komisjon on valmis töötama õigus, äh, seadusandlike algatuste kallal, mis, äh, millega saavad tarbijad seda informatsiooni, mida nad vajavad. lõpuks vesiviljelus. komisjon tahab väga saavutada jätkusuutliku arengu äh, strateegia eesmärke, nii nagu me juba arutasime Äh, eelmises raportis. oleme sam-, nõus ka seisukohaga, et vesiviljeluse arendamine Euroopa Liidus viib äh, impordist sõltumise vähenemiseni ning aitab paremini vastata pidevalt tõusvale nõudlusele tarbijate poolt. enne lõppu tahan rõhutada, et tänane debatt annab meile ja presidendile hea panuse kalanduspoliitika Äh, reformimisele, aga see annab ka poliitilise ja jõulise signaali meestele ja naistele Euroopa kalandussektorid, kes valmistuvad rangemate nõuetele, äh, nõuetele vastamiseks, aga on ka õnnelikud stabiilse tuleviku üle. aitäh, äh, volinik Tamanaki ja nüüd volinik De Gucht, teie seisukoht, palun. suur aitäh, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, komisjon tervitab parlamendi otsust valmistada ette omaalgatuslik raport kala ja kalandustoodete kohta käiva omaalgatusliku raporti algatamise eest. see peab peegeldama seda, kuidas kajastada äh, kaubandusläbirääkimisi ühise kalanduspoliitika raames. Euroopa Parlamendi liikmed on arvesse võtnud täiendavad seisukohad, mida on äh, siin pro-, äh, raporti projektis välja pakutud kalandussektor on oluline ja selle tähtsus, eriti rannikualadel, ei ole, seda ei ole võimalik alla, alahinnata. seda tundlikkust on arvesse võetud ka ühise kaubanduspoliitika loomisel. ma tahan rõhutada, et Euroopa Liidu kaubanduspoliitika peab äh, kokku sobitama kalandussektori erinevate osade erinevad äh, osapooltel, seda siis tootjatel, püüdjatel ja tarbijatel. me püüame Äh, kinnitada, et meie poliitikate eesmärk on lepitada Euroopa Liidu tootjate ja tarbijate huvisid, arvestades samas võimalikke äh, kaubanduspoliitika arenguid mujal. me oleme kõik teadlikud, et Euroopa Liit sõltub impordist selleks, et äh, rahuldada nõudlus kalandustoodete järgi mitte vaid tarbijad, vaid ka töötlev tööstus, arvestades, millised on praegused trendid ja suurenev sõltuvus, siis praegune kalanduspoliitika reform on heaks võimaluseks jõuliselt parandada selle sektori tulemuslikkust ja tema globaalset konkurentsivõimet. ei tohi unustada, et globaliseerumine jätkub, arvestades rahvusvahelise kaubanduse trende nii multilateraalsel kui bilateraalsel tasandil ja regionaalsel tasandil. vabakaubanduslepingute kontekstis on komisjon võtnud, võtab ja peabki arvesse võtma Euroopa kalandussektori huvisid arvesse ning tagab, et on olemas tasakaal erinevate huvide vahel, nii nagu ma just mainisin. Nende globaalsete huvide kontekstis peame lubama piisavat aega nendeks kohandusteks, mis aset leidma peavad, arvestades, milline on praegune kalanduspoliitika reformi alus. viidaksin mõnedele äh, soovitustele, mis raportis on ära toodud, nimelt äh, kalandustoodete väljaarvut-, äh, arvamine naamast, me oleme praegusel läbirääkimiste faasis, on väga raske vahet teha kalandustoodetest toodete väljavõtmise eest Nama režiimist, arvestades neid tooteid, mis tulevad Euroopa Liitu ja kuidas tehakse jõupingutusi, et turgu veelgi liberaliseerida. siin võetakse teadmiseks ka läbirääkimisi põllumajand-, äh, vabandust, kalandus- ja vesiviljelustoodete läbirääkimiste alal äh, koolegislatsiooni põhimõte alusel vastutavad kõik institutsioonid äh, poliitikate loomise ja sammude eest. see tähendab, et ka läbi äh, nii kaubandus peadirektoraat kui kalandus te, peadirektoraat ei tegutse üksi, vaid äh, tihedas koostöös äh, merendus- ja kalandus peadirektoraadi Digimarega ja kaubanduspartneritega. komisjon tahab kinnitada Euroopa Parlamendile, et kalandussektori erivajadusi võetakse arvesse kaubandusläbirääkimistel ja tegelikult komisjon kaitseb Euroopa Liidu kalandussektori huvisid ning arvestab seda, millised on siin tundlikud teemad, isegi kui meie kaubanduspartnerid avaldavad tugevat survet. kaitstes Euroopa Liidu äh, kalandussektori huve, püüame ka loobuda igasugustest kaubandustõketest, mida meie partnerid võivad kehtestada Euroopa Liidu tööstusele, selleks et oleksid ühtsed reeglid kahepoolsetel ja äh, mitmepoolsetel kaubandussuhetel, võimalikud takistused ja lõpuks, mis puudutab huvirühmi, et oleks samad reeglid Euroopa Liidu toodetele ja kolmandatest riikidest pärit toodetele. Euroopa Liit äh, toetab endiselt äh, keskkonna ja sotsiaalnõudeid selleks, et oleks turg avatud kõigile näiteks mis puudutab jätkusuutliku arengu peatükki, mis puudutab meie läbirääkimisi mitmete kaubanduspartneritega, kus nende teemadega äh, rääg- äh,, töötatakse, ÜRO, Rahvusvaheline Kalandusorganisatsioon ja muud. ja kokkuvõttes tahan kinnitada, et ma olen valmis ja nõus arutada Euroopa Parlamendi liikmetega, milline on komisjoni roll kaubandusläbirääkimistel ja äh, eriti, mis puudutab kalandust ja kalandustooteid, aitäh! aitäh, mis, härra Žadov. aitäh, lugupeetud president, proua volinik, härra volinik, ma usun, et siin tuleb ütelda, et kalanduskomisjon ja Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon on ühel nõul selles osas, mis puudutab praegust ettepanekut seda juba öeldi, kalandus on väga oluline sektor, seda territooriumi juhtimise, tööhõive, kultuurilise identiteedi seisukohalt Euroopas. sellel sektoril on samuti väga tugev mõju ähm, äh, kalandusvarudele ning väga suur osa äh, kalavarudest on äh, üle, üle ekspluateeritud. ühine kalanduspoliitika äh, peaks tähendama seda, et äh, kalanduspoliitika sektor äh, peaks äh, kohanduma üleilmastavale olukorrale. praegu on mõjud väga olulised nii sotsiaalses, majanduslikus kui ka keskkonna vallas. meie toetame tugevalt äh, palju suuremat sotsiaalsete keskkonna ähm, kriteeriumite lisamist kokkulepetesse, kui me räägime kalandustoodetest. me toetame seda, et kalandus ja kalandustooted tuleks välja arvata NAMA Äh, alt seda seetõttu, et äh, kalad ei ole ei pesumasinad ega sokid, tegemist on äh, esmatähtsa kaubaga toiduainetega varustatuse seisukohalt, aga samuti mitme, bioloogilise mitmekesisuse seisukohalt, kuid alates hetkest, mil me seda hakkame rahvusvahelistes läbirääkimistes arutama, peab Euroopa poliitika olema eeskujulik. meil peab olema rohkem kalureid, kellel makstakse paremini ja nad ei tohi üle püüda eh, meie oma territoriaalsetes vetes ega ka mujal, kus me oleme ostnud eh, õiguse kala püüda. suur aitäh ja nüüd eh, fraktsioonide nimel Rahvaparteist härra Anti Nooro, palun. palun. suur aitäh lugupeetud volinik, äh, volinikud, kallid kolleegid, ma tahaksin esmalt tänada härra Kateki, kolleegi tehtud töö eest. tegemist on väljapaistva tööga niivõrd olulises küsimuses kui kalandustoodete äh, importimise kord. ma soovisin sõna võtta selle kohta, millist tähelepanu tuleb pöörata äh, tervishoiunõuetele imporditud toodete osas ja millist režiimi kohaldada, kuid ma näen, et siin nüüd käsitletakse ka teisi küsimusi, nii et võib-olla tahaksin ka muust ise rääkida. kuid äh, härra De Kühti sõnavõtust võis aru saada ning ka kolleegide sõnavõttudest võis aru saada, et on tekkinud äh, mõnes mõttes äh, konflikt nende ülesannete vahel, mis on äh, mõlemale volinikule antud ja ilma igasuguse silmakirjalikkuseta tuleks seda ka ütelda. seda seetõttu, et äh, kalandussektor mängib väga olulist rolli ja seda juhul, kui me ei taha, et äh, kalurid ise vähendavad oma öö, oma töövõimalusi, seda läbi erinevate reeglite, mis me oleme kehtestanud kui me ei taha, et kalurid ära kaoksid, siis me peame pöörama suuremat tähelepanu neistele probleemidele. volinike, volinikud Tamalaki ja De Küht omalt poolt ütlesid, et neil on plaanis tõesti selle teemaga tegeleda. ma arvan aga, et on oluline, et meil oleks üks ühine arusaam neist küsimustest. kõnelejad katkestatakse. kõneleja jätkab, aga selle raporti osas me ei tohi unustada, kuivõrd oluline see meie tuleviku jaoks on. kallid kolleegid, pidage ajast kinni, me oleme juba ajakavast maas. Capulos Santos sotsialistide ja demokraatide nimel saab järgmisena sõna. suur tänu, härra president, austatud härra president, volinikud, kallid kolleegid, kalandus- ja vesiviljelustooted on väga oluline osa Euroopa toitumissedelist, nagu me kõik teame. ja nende toodete puhul on meie import üle kuuekümne protsendi, katmaks meie vajadusi, nii nagu äh, volinik Tamaniaki ka ütles ja see tähendab seda, et härra Kadeki raport on äärmiselt oluline. ning variraportöörina tegin ma selle raporti kallal temaga koos tööd selleks, et leida tasakaalustatud lähenemine sektori jaoks et loodaks selles sektoris töökohti ja et oleks kaitstud, kaitstud Euroopa tarbijate vajadused. ja meie fraktsioon võib toetada härra Kadeki raporti peamiseid sätteid, eriti mis puudutab mure avaldamist äh, kvaliteedi osas, et kvaliteet tuleb tagada ja et imporditud kalandustoodete äh, kvaliteet oleks siiski piisavalt kõrge ja see puudutab ka siis nende toodete töötlemist ja näiteks äh, hoiustamist, purkidesse panemist. Äh, asju, millest rääkida oleks palju, aega mul selleks ei ole, ütlen ainult nii palju, et meie fraktsioon hääletab selle poolt ja, ja suur tänu härra Kadegile. suur tänu härra Gallagher liberaalide nimel, palun. Teil on ka üks minut, äh, härra president, austatud volinikud, ma tahaksin härra Kadeki tervitada selle raporti äh, eest kalandustoodete hinnalangus on otseselt seotud äh, impordist äh, siis nii äh, loodusliku kala kui ka kalakasvatustoodete tõttu ja nad ei, importijad ei pea vastama siis nii konser-, säilitamis- kui ka hügieenistandarditele oma toot-, tootmises ja need tooted tulevad Euroopa turule, mis sellise hinnaga, mida ei suuda pakkuda meie tootjad üldse põlluma-, üldse kalanduspoliitika reformi käigus tuleb sellest asjast rääkida, ma olen veendunud, et volinik Tamanaki seda ka teeb. me oleme vägagi sõltuvuses imporditud äh, toodangust, äh, nii nagu volinikud ütlesid, kuid minu koduriik äh, toob sisse nelikümmend kuus tonni vesiviljelustooteid igal aastal, kuid samas tundub, et tarbijad seda üldsegi ei tea ja selleks, et see probleem lahendada, tuleb äh, mõelda impordi asendusele selleks, et vähemalt järgmise kümne aasta jooksul siis kuuekümnest protsendiks saaks viiskümmend. selleks on aga vaja tagada see, et äh, bürokraatia, vajalik demo-, demok-, bürokraatia mida küll on vaja sektori jaoks, oleks lihtsam, härra äh, president sekkub, kõneleja jätkab liikmesriigid ja vastavad ametkonnad peavad tegema koostööd selle sektori parimates huvides. proua Löövin Roheliste nimel, teil on poolteist minutit ja mitte ükski gramm rohkem. suur tänu, härra president, volinikud, ma tervitan härra Kadeki raportit Euroopa kalaimpordi osas. Euroopa kalavarud on oluliselt kahanenud ning üle kuuekümne protsendi eh, Euroopas tarbitud eh, kalast on tegelikult import. ja see ei peaks sugugi nii olema, kui me oskaksime ise oma kalaturgusid natukene pare-, eh, kalavarusid, vabandust, natukene paremini hallata, suudaksime maksimum saagi saada, siis oleks Euroopa tootmine ilmselt kahekordne ja meie kalanduspoliitika oleks ka jätkusuutlik me ei peaks pidevalt oma tooteid mujale eksportima. Kadeki raportis viidatakse väga olulistele küsimustele, näiteks nagu illegaalse ja reguleerimata kalapüügisätete küsimus. Euroopasse impordavate toodete puhul peab olema tagatud ka dokumentide osas korrektsus, esimene samm on muidugi teada, kust see kala ikkagi tuleb see ei ole sugugi lihtne, vaestel riikidel, kust väga palju importi tuleb, ei ole võimalus äh, dokumentatsiooni niimoodi korras hoida, riikides, kus äh, vohab korruptsioon, äh, ei ole see üldse võimalik, nii et Euroopa Liit kalatoodete suurima impordijana peab oma vastutuse ära kandma ja andma majanduslikke ja rahalisi vahendeid teistele riikidele abina selleks, et nad saada, saaksid järelevalvemehhanismid panna paika. ÜRO on samuti võtnud vastu instrumente ja vahendeid, kuid neid tuleb ikkagi rakendada. kahe tuhande kuuendal aastal tegeles Euroopa Liit äh, äh, FAO äh, vastutusundliku kalapüügi direktiivi ja selles suunas tuleb ka jätkata. härra Grobatšik konservatiivide nimel, palun. suur tänu, härra president, ma tahaksin tänada südamest härra Kadeki äh, tegemist on väga olulise raportiga, millel on äh, väga suur tähtsus meie ühtse kalanduspoliitika jaoks, mida me siis praegu oleme asunud uuendama ja äh, väga paljud sektorid kalanduspoliitikas on minu meelest äh, eristaatust omavad ja meie seisukohad nii mõneski küsimuses lähevad komisjoni seisukohtadest lahku meie mm, kalurite meelest on tegemist võtmeküsimusega ja see peab olema Euroopa kalanduspoliitika üheks kindlaks prioriteediks ja ühtseid, ühtset turukorraldust ka arvestades. härra volinik, te ütlesite mitmes üsna mitmes küsimus, mitmes, mitmel kohtumisel võtsite esile kvootide küsimuse. ma olen täiesti veendunud, et selle raporti eesmärkide täitmine oleks, annaks paremaid tulemusi kui äh, komisjoni ettepanekute järgimine. proua Tots, üks minut, palun. suur tänu, härra president, austatud äh, volinikud, kõigepealt äh, lubage mul tänada meie raportööri kahekümne neljandal juulil kaks tuhat kaheksa vastates majanduskriisile, millega Euroopa kalalaevastik oli silmitsi, võttis Euroopa Kalandusnõukogu vastu konkreetsed ja ajutised meetmed eh, kalanduslaevastiku ümberstruktureerimiseks ja toestamiseks. kalamehed hakkasid sellega siis tegema, kuid sellele järgnes majanduslangus Äh, mi-, minu äh, kalurite toodangu äh, mu-, müük mujal Euroopas varises kokku, karpkalade ja kalade müügi pakkumine on aga suurenenud oluliselt, Euroopal on kala vaja ja kalaimporti on ka vaja, aga minu meelest ei tohiks seda lubada juhtuda iga hinna eest osalt eh, siis tahetakse kaluritelt ära võeta, võtta toetused, kuid sellele vastu tootab see poliitika, et samal ajal lubab Euroopa poliitika eh, kalatoodete importi reguleerimata kalapüügist ja vesiviljelusest ja õõnestab seega eh, seda ideed, et meil peaks olema jätkusuutlik. Sõkkub härra president ütleb, et aeg on läbi. kõneleja jätkab sellegipoolest ja ütleb, et jätkusuutlikkusest on puudu ja mina toetan härra Kadeki raportit. Thank you, colleagues. suur tänu, kallid kolleegid. Need, kes te siin tulite hääletama, võite ekraanilt lugeda, et hääletame kell kaksteist kakskümmend. seni ajani palun üritage mm, vaikust hoida saalis ja järgmisena saab sõna proua Esteve eest. Sí, gracias, presidente. Este informe nace como respuesta a la frustración y a la... See raport on vastuseks on reaktsioonina, äh, reaktsiooniks kalandussektori frustratsioonile. härra volinik, see sektor ei taha protektsionismi, nad tahavad aru saada seda, kuidas töötab äh, kaubanduse peadirektoraat ja mõjutada, et need neid enam ei survestataks, seetõttu need ettepanekud, et läbirääkimised kalanduspeatükis tuleks ära võtta kaubandus, põllum-, äh, kaubanduspeadirektoraadist ja viia äh, DG Maarele. loomulikult tegeleme ülitundlike toodetega, mis on klassikaliseks näiteks, näiteks tuunakala. tuuna küsimus, kus Papua äh, Uus-Guinea ja Fidžiga läbirääkimiste käigus erandid, mis puudutavad päritolu, meie peamised konkurendid Taimaa ja Filipiinid kes, kes ei tohi midagi importida meile. volinik, tänu teie poliitikale peame meie äh, läbi viima jätkusuutlikku arengut, me ei saa seda lubada. kas te teate, millist, mida räägivad äh, vabaühendused lapstööjõu äh, töötingimuste ebatervislike tehaste kohta, millist õudset mõju avaldab see nende riikide rannikule, kellega me kaubavahetust äh, arendame. aitäh, proua senora Fraga, härra Kõllager äh,, päevakorrapunkt selle koja liikmeks olemine on häbiasi ei respekteerita äh, kalanduskomisjoni presidendi ja kalandust üldiselt ja minu ettepanek, et te lõpetate selle sessiooni, kuni inimestel tekib lugupidamine selle eh, äh, lugupidamise selle koja suhtes ja lõpetavad eh, sellist eh,, lõpetavad taoliste koosolekute pidamise. härra Kalager, me peame jätkama ja ma paluksin kõikidel kolleegidel, palun säilitage vaikust, nii et me saame veel kümme minutit töötada ja lõpetada selle olulise äh, raporti ja olulise tööga. proua Rudust, järgmine kõneleja. härra president, volinik, Tamanaki. Euroopa kalanduspoliitika sees, ees seisavad väga suured väljakutsed kalamehed peavad toime tulema vähenevate kalavarudega ja mõnikord ebaõiglase konkurentsiga maailmaturul. me vajame kiiresti radikaalseid reforme, et lahendada ülepüüki probleem Euroopa vetes ning samas tagama Euroopa kalanduse ellujäämise. ma olen nõus volinik Damanakiga, et me ei tohiks äh, oma kalamehi üle koormata, kõigepealt teostades väga valusaid reforme ja siis äh, liberaliseerides kaubavahetust kahe asja samaaegse läbiviim-, läbiviimist nõuda on liiga palju. parim viis konkurentsivõimet säilitada on hoolitseda selle eest, et kalavarud suureneksid. ma väga loodan, et Euroopa kalanduse tulevik on parem turundus, ma arvan, et Euroopa tarbijad oleksid teatud tingimustel nõus maksma natukene rohkem Euroopa kalade eest, kui nad teaksid enam sellest, kust see pärit on. aitäh, proua Raimers, üks minut Frau, äh, sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kommissarin, sehr geehrte härra president, volinik, volinik Uud. tahaksin õnnitleda härra Kadekit tema tasakaalustatud ja keerulise raporti eest, tahaksin tänada teda ka selle hea koostöö eest, mis meil oli reeglid, mis puudutavad kala- ja vesiviljeluse toodete importi Euroopa Liidu, siin on tõsised probleemid, Euroopa kalatulude, kalaturg äh, on kõige suurem, siin on kaksteist miljonit tonni, viiskümmend viis miljardit eurot, see turg kasvab väga kiiresti ja ikka rohkem sõltub impordist kolmandatest riikidest. seetõttu on oluline, et hoiame silma peal nendel tingimustel, kuidas toodetakse kolmandates riikides neid tooteid, mida meile imporditakse. asja mõte on tagada, et konkreetne majandusolukord perif-, Euroopa Liidu perifeeriast, eh, see leiaks tunnustust ja mõistmist. me ei saa süüdistada vaid turu liberaliseerimist kõikide probleemide eest. see, kui oluline on kalandustooted Euroopa Liidu turul, seda kirjeldatakse ebaausana kuid see ei mõjuta eurooplaste söögiharjumusi, seetõttu ja mikrofon võeti ära. ma väga vabandan, pean teid lõpet-, et ja härra Valensa, üks minut. E, e, suur tänu, härra president, aega on vähe ja seega tahaksin e, rõhutada härra Kadeki raporti ainult üht külge. kalatoodang ei ole samasugune nagu iga teine töö tööstustoodang. Ähm, siin tuleb siiski järgida WTO ähm, eristaatuses olevate toodete ähm, reglementi. väga hea mõte on äh, minu meelest see, et tekiks võimalus kontrollida, kas äh, näit-, kas ähm, mittepõllumajandustoodete turulepääsu reguleerivate eeskirjade reeglistik on siiski ajakohane? me peame kalanduspoliitika osas äh, teistsugused reeglid tagama. proua Trautmann, üks minut, palun. aitäh, härra president ja õnnitlused kolleegile Kadekile suurepärase töö eest. täna hääletusele minev tekst äh, on edasiminekuks Äh, vaba kaubavahenduse osas. see ei ole protektsionistlik, aga siin kaitstavad äh, ideid võiks nimetada vähem naiivseteks. me oleme kõik nõus selles osas, et Euroopa toodangust ei piisa ja selle asemel, et jääda lootma äh, Äh, impordi peale peame me eelkõige oma kaitseklausleid äh, parandama, äh, tagama parema reservide taasloomise. me peame tagama seeläbi Euroopa Liidus jätkusuutlikkuse ja tööhõive selles sektoris ja me peame olema vähem sõltuvad välisturust äh, impordi osas me peame tagama, et Euroopa tooted ei jääks kannatajaks ebaausas konkurentsis ja seda seetõttu, et mujal kontrollitakse vähem sanitaar- ning äh, sotsiaalnõudeid ning samuti äh, tollitariifid on suvalised. Äh, suur aitäh! Thank you, madam Patrao Neves for one. aitäh ja proua Patrao Neves, üks minut mercado europeu para os produtos da pesca ja e da aquacultura aitäh, Euroopa on kõige suurem turg kala ja äh, vesiviljelustoodetele, kuid impordime kuuskümmend protsenti oma kaladest, meie tootmine ei ole ja see äh, piisab ja see ei ole piisav ka tulevikus selleks, et täita nõudlust. seetõttu peamegi importima me peame vaatama kahte olulist aspekti selle äh, kontekstis. kõigepealt luua vältimatud eeltingimused, nii et ühenduse tarbijatel oleks ligipääs kaladele ja vesiviljelustoodetele, mis on kõrge kvaliteediga, kui neid importitakse. teiseks peab olema raamistik õiglaseks konkurentsiks nii importitud toodetele kui ka nendele, mida kasvatatakse või püütakse Euroopas. niisiis on vajalik see, et imporditud tooted peaksid täitma samu sotsiaalseid keskkonna, tervishoiu ja kvaliteedinõudeid, mida peab täitma äh, tootmine Euroopa Liidus. mingisugune, me vajame mingisugust ühist arusaamist äh, ühenduse kalanduses, eriti mis puudutab sellist kasutust mida praegu, äh, eriti selliste erandite ja madalate maksude suhtes, mida praegu rakendatakse. see äh, härra Kadeki raport sisaldab palju kasulikke ettepanekuid, kui me tahame jätkusuutlikku kalandussektorit Euroopas saada, aitäh! suur aitäh, kolleegid, veel kord! ma paluksin teil olla kannatlik ja vait. me jätame vaba mikrofoni vahele, nii et meil on veel kolm kõnelejat, palun palun siiski vaikust ja rahu veel viieks minutiks. Äh, proua Andreas Parea, poolteist minutit. suur aitäh, härra president ja suur aitäh ka proua Tamanagi ja härra De äh, Kuht, et te täna siin viibite ning äh, tegemist on väga tõsise teemaga, ma ei tahaks korrata seda, mida juba on öeldud, see on tähtis. tundub, et on väga palju kannatamatust, väga paljud inimesed tahavad siin kiiresti hääletama hakata, aga need küsimused, millest me räägime, on väga tähtsad. me ei, ei suuda ise piisavalt toota, vahel on tegemist ka ebaausa konkurentsiga. me peame tagama head kalastustingimused Euroopas ning vältima ebaausat konkurentsi. siin ma pöördun äh, kaubandusvoliniku poole. me ei saa pidada kalandust äh, millekski, mis ei ole tundlik toode tegemist ei ole tööstustootega, nama alla käiva tootega, tegemist on tundliku tootega, mida tuleb käsitleda eh, sellisena ning peab sõltuma FAO ja WTO reeglitest. vastasel juhul ei ole kalastus Euroopas jätkusuutlik, me ei suuda säilitada erinevaid liike ja me ei suuda ka turutingimustes eh, ellu jääda. vastasel juhul tõesti eh, lihtsalt põllu, kalanduse jääb suvalise käsitlemise hoole. nagu ma ütlesin, vaba mikrofon jääb seekord ära ja seega saavad sõna volinikud, nii et kolleegid, palun olge tasa. ma saan aru ju küll, aga te olete kindlasti ka väga huvitatud sellest, mida volinikel on öelda vastuseks meie kolleegide küsimustele. härra Atkinsil on protseduuriline küsimus härra president, taas kord võtan siin kojas sõna, et te teeksite ettepaneku fraktsiooni esimeeste konverentsile, et keegi peab ennast ikkagi kokku võtma siin majas esialgu öeldi, et hääletame kell kaksteist, iga viie minuti järgi lükatakse seda edasi, inimesed peavad jõudma lennukitele. see on ebamugav, see naeruvääristab parlamenti. kuulge, olge normaalsed. härra president me ütlesime kohe, et äh, hääletus toimub kell kaksteist viisteist või kaksteist kakskümmend, nii et äh, läheme siis nüüd edasi ja anname sõna volinikele ja ma olen täiesti veendunud, et äh, kakskümmend pärast kahtteist me ka hääletame. proua Tamonaki, suur tänu, härra president mina äh, võib-olla küll ei saa teie eest olla normaalne, aga teen lühidalt. nimelt äh, me võtame arvesse kõik need seisukohad, mida siin täna avaldati ja nii nagu härra De Küht ja minaga oleme juba öelnud varem, et üritame leida tasakaalu. meil on vaja eh, elujõulist eh, kalandussektorit, meil on teatavad kohustused ka WTO ja teiste rahvusvaheliste kogude ees. Nendega tuleb arvestada, kuid me anname endast parima, kinnitan teile, et meie ühtse kalanduspoliitika reform eh, annab meie kaluritele parema tuleviku. suur tänu! suur tänu, volinik Tamonaki. sõna, kui härra Kadek seda soovib, eh, saab eh, ta raportöörina sõna, tahan küll. jah, jah, tahan küll härra president, esmalt ma leian, et meie kolleegide käitumine on täiesti äh, lugupidamatu ja vastuvõetamatu taolises kojas nagu meie oma. see on täiesti skandaalne, mis te teete. Te olete häbiks meile. Te mõtlete ainult ühele, hääletamisele ja koju saamisele. meie aga üritame tööd teha väga olulise raporti osas. palun olge piisavalt lugupidavad ja kuulake meid ära või lahkuge siit saalist. igal juhul, lugupeetud kolleegid, pärast seda vihapuurset mõne hetke pärast te hakkate loodetavasti hääletama ja hääletate ka selle raporti poolt ja ma tahaksin tänada teid, tahaksin tänada kalanduskomisjoni kolleege ning meie presidenti Carmen Fragat, kes oli nõus selle teemaga tegelema ja mulle usaldama selle raporti. ma tahaksin samuti tänada variraportööre härra Kapulos Santost, proua Raimersit, härra Kobartsikut, proua Lovjeni kõikides äh, aruteludes osalemise eest ning muudatusettepanekute eest. ma tahaksin tänada samuti kõik neid, kes on panustanud siia raportisse, sektori esindajaid, kes võimaldasid mulle uurimistööd teha, tahaksin tänada ka kaubandus- ja merendus äh, peadirektoraatide ametnikke tänada. Mirjam Garcia Ameeri äh, kalandus peadirektoraadist ning äh, Äh, samuti Kaubandusdirektoraati ja ma tahaksin tänada härra, härra De Kürti, proua Tamanakit, et nad siin täna viibivad on. Teie vastused mind täielikult ei rahulda, tegemist ei olnud vastustega, vaid äh, sissejuhatavate kõnedega, aga igast juhus aitäh. tahaksin tänada ka fraktsioonist kõiki, samuti assistente ning eraldi tahaksin välja tuua veel Philippe Miskeri, kes aitas mind tugevasti selle raportiga ning äh, lõpetuseks ma tahaksin tänada teid ka hääletustulemuste eest. suur tänu, härra Kadek. selgitan kõigile, härra De Küht ei vastanud just sellepärast, et kojas on niisugune lärm. nii et ma vabandan teie eest siis valini-, volinike ees, kell on kaksteist kakskümmend ja hakkame hääletama